tegemist on piiriülese eh, asutusega, mis esindab erinevaid kristlikke usulahkusid kogu Iirimaa saarel nii põhja kui lõuna pool ja nemad on meie külaliste rõdul. suur tänu sooja vastuvõtu eest, see on jah, lihtsalt eh, kokkusattumus, et mina olen siin juhatamas tänast tööd ja teatamas seda. meie külalised on Brüsselis, et pidada arutelusid parlamendi ja komisjoniga äh, ja aluslepingud näevad sellise dialoogi ette. tähtis on ka lisada, et Iirimaa saare kirikud on etendanud väga tähtsat rolli rahuprotsessis ja see on midagi, mida meie parlament on tugevalt toetanud. möödunud nädalal me võtsime korraldasime väga positiivse, väga eh, hea näituse, kus me rääkisime Euroopa Liidu piisrahastamise positiivset mõju Põhja-Iirimaal ja palun viige koju sõnum, et me toetame teid ka praegu edasi. härra Soran Moisa on lahke, lahkunud äh, Rahvapartei ridadest ja kahekümne üheksandal novembril on, on sotsiaaldemokraadid ridadest lahkunud Rahvapartei ridadesse ja